kallid kolleegid, palun võtke istet, sest me alustame hääletamisega, ma tänan. palun, me alustame hääletusega ja palun pistke hääletuskaardid masinatesse selleks, et me saaksime ka elektrooniliselt hääletada. ja ainus tänane hääletus on meil proua Moniz Teurkiisa raport Euroopa Liit kui globaalne toimija, Euroopa Liidu roll mitmepoolsetes organisatsioonides. hästi, alustame kohe, kõigepealt kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks ähm, muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud ja edasi muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tundub, et see tulemus ei ole selge, kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud, seitsekümmend kaks. elektrooniline hääletus seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei, siiski veel mitte, ei, ei, üks hetk. jah, ootame, ootame viiskümmend inimest andis oma hääle. viiskümmend kaks nüüd, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kolm vastusega vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kolm. seitsekümmend kaks võeti vastu, seega järgmiseks seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks härra Prokk võib-olla lõpetaks ka telefoneerimise, siis me ei sega teda enam, järgmiseks seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, järgmiseks kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kaks olgu, kontrollime elektrooniliselt kaheksakümmend üks, muudatusettepanek kaheksakümmend üks, elektrooniline kontroll. E hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. järgmiseks kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek seitse kolmes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. ei ole päris kindel tulemus, kontrollime elektrooniliselt, teine osa, kompromissettepanek seitse. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaheksa vastu tagasi lükatud kolmas osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu pole päris kindel, sellepärast elektrooniline kontrollhääletus on alanud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kaks, kes on poolt üheksakümmend üks soovite kontrollida, palun, hääletus on alanud. Manca un voto. Vabbè, c'è un collega distra-. kas olete hääletanud? kolmkümmend vastu, kakskümmend kolm poolt, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üks, kes on poolt, vastu. jällegi segane tulemus, kontrollime, sada üks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolm, sada kaks soovite kontrollida, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. E hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kaks vastu, sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli soovite kontrollida, palun elektrooniline kontroll. <laughs> cinquantotto e cinquantotto, chiuso la votazione. ventinove a ventinove eh. kakskümmend üheksa, kahekümne üheksa vastu patiseis, aga tagasi lükatud seega kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks on tagasi lükatud, sada kakskümmend ühte soovite kontrollida, palun elektrooniline kontroll Stiamo votando il 121. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud, kaks poolt viiskümmend kuus vastu, no see on küll väga selge tulemus. mulle tundub, et äh, ma ei pea oma silmaarsti juurde minema. sada kakskümmend kaks võeti tagasi, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend seitse, koos suulise muudatusettepanekuga üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt, tulemus ei ole selge, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek sada kolmkümmend. Stiamo votando il centotrenta perché si fosse distratto, due colleghi non hanno kaks kolleegi ei ole veel hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks, kes on poolt. üks hetk. kui me selle kolmekümne vastu võtsime, siis järgmiseks sada kolmkümmend kaks. hääletus on alanud, ei, vabandust kes on poolt siiski, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada, suuline muudatusettepanek kaks kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud me siiski kontrollime, elektrooniline kontroll, suuline muudatusettepanek kaks. Bene, hanno votato tutti, chiusa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, kolmkümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu, napilt vastu võetud. järgmiseks sada kolmkümmend seitse. kes on poolt? vastu erapooletu. ei ole jällegi selge, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Manca hanno ancora due colleghi. jällegi kaks kolleegi, ka üks kolleeg nüüd, kes peaks hääletama. nüüd on hääletus lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa on tagasi võetud, sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes sada soovite kontrollida, elektrooniline kontroll sada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kaks, kes on poolt, ah, soovite siiski kontrollida sada viiskümmend üks, elektrooniline kontroll viiskümmend üheksa häält anti, kolmkümmend kaks tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist soovite kontrollida, elektrooniline kontroll. neliteist. kolme häält on veel vaja, kaks veel, kaks kolleegi. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu. ei ole jällegi selge, kontrollime, viisteist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. jällegi kaks kolleegi puudu, hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, jällegi pole selge elektrooniline kontroll, kuusteist. kuusteist. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud sada seitse, sada. järgmiseks seitseteist, kes on poolt me just hääletasime kuueteistkümne üle ja nüüd seitseteist. jah, palun, palun, mis te soovisite öelda? tahtsin lihtsalt selgitada, mida me hääletame, sellepärast et äh, tahvlil on hoopis teised numbrid kui see, mida teie ütlete, meie vaatasime äh, tahvlit, sest me ajasime omavahel juttu Te ütlesite seitseteist enne, me arvasime, et oli seitseteist, aga see oli kuusteist, ma oleks hoopis vastu tahtnud hääletada, ütleb härra Tännok. Eh, eh, jah, saan aru küll. ja meie hääletasime kuueteist, kuuteist enne. aga kus on tehnikud, nad peaksid siiski panema sinna õige numbri. Eh, aga kuulake mind mina olen teie esimees, mind peaksite kuulma, kui piiritult aus olla. ja ma ei tea, kas on võimalik kogu hääletuskonto korrata, ei kahjuks mitte, nii et seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. soovite kontrollida seitseteist, ähm, kontroll. sete. Eh, non, guardate, non guardate il numero. Votiamo il 17. Eh? seitseteist on see, mida hääletame, kaks kolleegi, palun hääletage veel. kakskümmend seitse, kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaks, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. nüüd kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, pole selge, seega kakskümmend seitse elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud. järgmiseks siis kolmkümmend. kes on poolt muudatusettepanek kolmkümmend? vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, vabandust, kolmkümmend kaheksa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks, kahekümne kaheksa vastu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu. Pole selge, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, muudatusettepanek nelikümmend. Chiusa la votazione. Trenta a trenta. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolmekümne vastu, patiseis tagasi lükatud, nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, enam ei ole päris selge, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek nelikümmend kuus. <clears throat> Chiusa la votazione, tutti hanno votato. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks, kahekümne üheksa vastu, vastu võetud, kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu vastu võetud, aga tõstke käsi rohkem üles. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, kes on vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. soovides kontrollida viit, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek viis, kakskümmend kaheksa, kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud. edasi läheme me rahvusvahelise kaubanduse muudatusettepanekute juurde üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Inta kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Inta kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. meil on sekretäriaadist ettepanek, et Inta neli kuni Inta kümme plokis hääletaksime, kas keegi on selle protsessi kiirendamise vastu? ei, te ei soovi seda? olgu siis eraldi ja Inta neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Inta viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Inta kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Inta seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Inta kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Inta üheksa, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd hääletame. kontrollime elektrooniliselt INTA üht-teist, hääletus on alanud. kakskümmend seitse kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud ja nüüd elektrooniline hääletus raporti projekti üle muudetud kujul. Mancano, mancano due colleghi che non hanno votato. kaks-kolm kolleegi veel peaksid oma hääle andma, hääletus on lõppenud ikka on üks kolleeg puudu, aga hääletus on lõppenud, viiskümmend kolm viie vastu. palju õnne kolleeg Munnisile. ja nüüd on sõna soovinud härra Prokk saada. palun, härra Prokk, teil on nüüd sõna, et teha oma avaldus. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione privata ootame, härra Prokk on praegu ühte eravestlusse segatud ja sellepärast ta ei soovi meile veel oma avaldust teha. Allora, non, no, passiamo al, ecco, ric- ei, siiski ta vist ei soovi meiega rääkida. Mm, võtke hääletuskaardid kaasa, muidu jäävad nad siia maha ja siis tekib teil probleeme. ehk läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunktiga selleks on kuulamine inimõiguste olukorra kohta Türkmenistanis, arvamuste vahetus Türkmenistani inimõiguste kaitsjatega ja annan nüüd paar minutit aega külalistele koha sissevõtmiseks ja siis jätkame Honorevole Salafranca, prego. härra Salafranca on palunud sõna. ja suur tänu, härra esimees tahaksin raportöörile palju õnne soovida selle raporti hääletustulemuse puhul ja tahaksin, et see protokolli ka kirja pandakse. härra esimees, tahtsin proto-, tahtsin, et protokollis oleks see, et ma õnnitlen raportööri hääletustulemuse puhul ja tahaksin, et see oleks kirjas, et õnnitlesin teda oma fraktsiooni nimel, sest äh, erinevaid muudatusettepanekuid tehti ja minu fraktsioon toetas näiteks kõiki suulisi muudatusettepanekuid. tahan lihtsalt öelda, et äh, raportöör lükkas mitu minu fraktsiooni suulist muudatusettepanekut tagasi, tahtsin lihtsalt, et see oleks protokollis kirjas ja suur tänu nende selgituste eest, härra Salafranca ja nüüd jätkame päevakorrapunktiga number kaheksa ning ütlesin juba eelnevalt, et äh, tegemist on kuulamisega inimõiguste olukorra kohta Türkmenistanis. Te teate, et partnerlus ja koostööleping, mis natukene aega tagasi vastu võeti, ja mis ratifitseeritakse juunikuus, et ka selle puhul keskendutakse inimõiguste olukorrale. riigid, eriti Türkmenistan sealses piirkonnas, on väga ebastabiilsete valitsustega ning inimõigused seisavad savijalgadel. Nendest räägitakse harva ja neist ei peeta kinni. delegatsioon ähm, Kesk-Aasia riikidega suhtlemiseks. Euroopa Parlamendis läheb Türkmenistani ja Usbekistani kahekümne kuuendast kuni kolmekümnenda aprillini. ning me ju teame kõik, et äh, meie kontaktid sõltumatute organisatsioonidega on peaaegu võimatud ja seepärast on parem nende organisatsioonidega kohtuda siin Euroopa Parlamendis, selleks et me saaksime ära kuulata nende arvamuse. mitte valitsuste arvamuse, vaid sõltumatute organisatsioonide omad, sest äh, siis nad saavad rääkida vabalt. siia on tulnud härra Farid Tukbatullin, kes on ise pidanud oma nahal kannatama äh, valitsuse repressioone. eksiilis on tal äh, ikka veel kontaktid oma koduriigi kodanikega ja ta räägib meile täpselt siis, milline on olukord. siis on meil veel üks äh, tsiviilorganisatsioonide esindaja, siis äh, Veronika Sente-Kolson, kes äh, e-, esitab Human Rights Watchi, me tunneme seda organisatsiooni väga hästi, juba minevikus on nad mitu korda osalenud parlamendis mitmetel kuulamistel. enne kui ma annan sõna meie kõrgeaulistele külalistele, tahaksin kõigepealt anda sõna proua Haudalale, kes on inimõiguste allkomisjoni esimees, palun, teil on sõna. Thank you very much, chair suur aitäh, äh, härra esimees, selle diskussiooni taust on, et äh, välisasjade komisjon võttis veebruaris vastu äh, mitteseadusandliku resolutsiooni, mis oma sisult on üsna kriitiline, see puudutab partnerlus ja koostöökokkuleppe sõlmimise eeltingimused, partnerluslepe siis Euroopa Liidu ja Türkmenistani vahel, see on mitteseadusandlik resolutsioon ning parlamendi ning välisasjade komisjoni otsus too aeg oli, et parlamendi lõplik poolthääl partnerluse koostöölepingule lükatakse edasi ajani, kui parlament ning välisasjade komisjon on riiki visiteerinud. see visiit leiab aset järgmisel nädalal eh, koos Kesk-Aasia delegatsiooniga, kes külastab ka Usbekistani. see on üks testjuhtumeid eh, selle jaoks, kuidas Euroopa Parlament saaks tõsiselt eh, uurida partnerlus- ning koostöölepingut ning siin on Välisasjade Komisjonil võtmepositsioon. miks on tegemist niivõrd Äh, muutva otsusega. Äh, parlamendil on Lissaboni lepingu järgi nüüd uus pädevus öelda jah või ei rahvusvahelistele kokkulepetele. ning äh, välisasjade komitee, komisjoni ning raportööri proua Nikolai lahkel nõusolekul arutas inimõiguste alamkomisjon ekspertide ning kodanikuühiskonna ekspertidega äh, Äh, inimõiguste aspekte nende partnerluse koostöölepingute juures ning äh, ma saan öelda, et pilt on enam-vähem selline, nagu on kirjas ka Euroopa Parlamendi mitteseaduslikus resolutsioonis. üks oluline institutsioonide vaheline küsimus. selles resolutsioonis mitmes punktis ning äh, lõikes nõuab parlament mingisugust uut monitooringumehhanismi, nii et parlament saaks ka päriselt äh, Äh, jälgida seda, kuidas äh, partnerluse koostöö äh, kokkuleppe inimõiguste aspekte täidetakse. esitasin küsimuse välisteenistusele selle monitooringu mehhanismi osas eelmisel nädalal ning vastus oli äärmiselt pettumust tekitav. Euroopa välisteenistus ütleb, et ta ei hakka rakendama seda uut monitooringu mehhanismi, Nad olid konsulteerinud küsimust õigusekspertidega, kes jõudsid järeldusele, et sellist tüüpi mehhanism seaks tõsiselt ohtu eh, institutsioonide vahelise tasakaalu, nii et siin ma arvan, et parlament eh, peab asja teravalt jälgima, sest et eh, küsimus on ju meie järelevalveõiguses ning härra esimees, teen teile ettepaneku, et teie ametlikult ja välisasjade komitee, komisjoni nimel nõuaksite näha seda õiguse arvamust, mille välisteenistus on välja andnud selleks, et toetada oma negatiivset vastust parlamendile, selleks, et selle puhul, et loodaks selline eraldi monitooringumehhanism. usun, et tegemist on tegelikult juhtumiga, kus välisasjade komisjon peaks ehk paluma parlamendi oma õigustalitust siin mingit arvamust andma, sest et see loob pretsedendi selle kohta, kuidas parlamenti kaasatakse partnerluse koostöölepingute monitooringusse, nii et ja ma arvan, et see on tõesti väga meie huvides eh, praegu kindlustada, et asju aetakse õigesti. see on kõik, mida tahtsingi öelda, meil on siin ka eksperdid, kes eh, võiksid rääkida sellest, milline on inimõiguste perspektiiv Türkmenistanis ja ma ei hakka siis ise seda teemat üles võtma, aitäh. suur aitäh, proua Haudala nüüd saame siis jätkata kuulamisega ning alustame ikkagi Farid Tuhpatullinist. annan talle sõna ja kui te piirduksite umbes viie minutiga, siis see võimaldaks meil pärast ka küsimusi ja vastuseid võtta. tänan ma tänan teid, et kutsusite meid nii tähtsale üritusele. mul oli hea meel kuulda sellest, et siiski Europarlamendi saadikud tunnevad huvi olukorra vastu Türkmenistanis mul on hea meel et Europarlamendi saadikud tunnevad huvi Türgimistani olukorra vastu inimõiguste vallas ja et see olukord valmistab neile muret. Türkmenistan juba kakskümmend aastat jätkuvalt on totalitaarriigi režiimi tingimustes ja kõik need aastad erinevad rahvusvahelised struktuurid, sealhulgas OBS OSCE ja Euroopa Liit ja teisedki ütlevad meile, et nad peavad äh, dialoogi Türgi ametivõimudega ja olukord hakkab paremaks öö, äh, muutuma, aga meil president juba vahetus, nüüd on uus president, aga paraku olukord jääb endiseks. asi on lihtsalt selles, et kui Türkmenistanis võetakse vastu mingid uued seadused ja võib-olla isegi mitte halvad seadused, ei tähenda see sugugi seda, et olukord paremaks läheb, sest et paraku õiguse ja õiguse rakendamise vahel on Türkmenistanis väga suur erinevus. seadused võivad ju head olla, aga nende elluviimine ja nende järgimine valitsuse poolt paraku jätab soovida ja mitte, et siin lihtsalt äh, paljasõnaliseks jääda, tahan tuua mõned näited. jälle karistatakse äh, psühhiaatria meetodeid kasutades. kahe tuhande kuuenda aastast peale on meil teada viis juhtumit, kus mittelojaalseid kodanikke paigutati vägivaldselt psühhiaatria haiglatesse. see on Gulijev, Sazak, Burdumaradov, Kakabai Dadžanov. üsna hiljuti märtsikuus käesoleval aasta eh, Budakov isik, kellel on juba kaheksakümmend aastat turjal, aga kes raadios Vaba Euroopa võttis sõna, paigutati ka psühhiaatriahaiglasse. Vaba Euroopa Euroopa äh, ajakirjanik juba mitu aastat äh, kannatab repressioonide all, mida viivad ellu eriteenistused Türkmenistanis, tema perekonnaliikmed ei tohi lahkuda Türkmenistanis, on niinimetatud mustas nimekirjas, nende hulgas, kes ei tohi välja reisida, ta ei suuda ka tööd leida, tema täiskasvanud poeg äh, ei saa peret üles pidada, sest ta on töötu ega saa ka riigist lahkuda, et kusagil mujal töötada möödunud aasta juunikuus ta sooritas enesetapu. Muhamed Murat oli tema nimi. möödunud aasta lõpul kahekümne üheksandast kahekümne kolmanda mm, detsembri ööl noored loopisid kividega aktivisti ja see on mingi uus nähtus juba Türkmenistani poliitikas. Berdõjevite peres on suur tragöödia, kaksteist aastat juba üritavad nad seista oma õiguste eest, tegemist oli ärimeestega, aga eriteenistused võtsid neilt ära kõik, mida nad omasid ja see täiesti põhjendamatult, neid piinati, üritati äh, leida artikkel, millega need äh, süüdi mõista, see ei aidanud. sellele vaatamata jätkuvalt äh, avaldatakse neile survet ja Adžimal, tema abikaasa, jällegi paigutati psühhiaatriahaiglasse vägivaldselt ja hetkel eh, tema naine on enesetapu äärel. kaks aastat tagasi eh, suri eh, Annajev, kes üritas välja reisida ravile Moskvasse, kus pidi toimuma äh, tõsine operatsioon, mida Türkmenistani arstid ei suutnud teha, aga teda ei lastud välja, sest äh, põhjuseks on, et ta on ühe Türkmenistani opositsionääri sugulane, kes, see sugulane elab välismaal. nii et äh, kasutatakse ära perekonnaliikmeid, sugulasi pantvangidena. see on jätkuv praktika, vaatamata sellele praegune president on korduvalt öelnud, et ta kavatseb demokraatia vallas reforme läbi viia mul on veel väga palju näiteid tuua. noored lauljad hiljuti mõisteti nad süüdi kaheks aastaks ainult sellepärast, et nad andsid Türgi televisioonile intervjuu ja ei olnud seda kooskõlastanud ministeeriumiga. Nad mõisteti süüdi ja ka nende sugulased mõisteti süüdi, need, see on kõige eh, selline tuntum näide. ma mõistan, et minu aeg on piiratud ja ma arvan, et esitatakse ka küsimusi, antakse soovitusi, nii et ma tänan teid juba ette ja tänan ka tähelepanu eest. Grazie, come dicevo prima <clears throat> ci sarà un'ampia possibilità di dialogo e di precisazioni, di approfondimenti. suur tänu. enne kui me hakkame mm, küsimusi esitama ja vastuseid kuulama, läheme praegu edasi. ja Vjatšeslav Mahmade-, Mahmedov saab sõna, tema on tsiviildemokraatliku Türkmenistani liidu juht ja me palume, et teiegi piirduksite viie minutiga, et pärast küsimusi kuulata, palun. ma tahan väljendada tänu selle eest, et mind kutsuti siia ja mul avanes võimalus esineda teie ees sellel kõrgel tribüünil kui me arutame koostööd Türkmenistaniga, siis ma tahaksin teid, parlamendisaadikuid Euroopas, mitte kordama neid vigu, mida tegid teie kolleegid ÜRO-s. üheksakümne viiendal aastal nad tunnustasid eh, Türkmenistani neutraalsust ja samas ei mõistnud olukorda, mis Türkmenistanis valitses. Türkmenistanist ei nõutud seda, et ta täidaks oma kohustused, mis ta oli endale võtnud. jah, me toetasime Türkmenistani neutraliteeti, Türkmenistan võttis omale kohustused, aga paraku seda, neid kohustusi ei täidetud. nüüd on rong läinud ja Türkmenistanis sündis üks kõige repressi-, repressiivsemaid mm, režiime maailmas nii et enne kui te võtate mingisuguseid otsuseid vastu Türkmenistani kohta, palun arvestage seda kurba kogemust ja tahaks juhtida tähelepanu järgmisele selliste totalitaarsete režiimidega nagu Türkmenistan äh, suhteid arendades tuleb tugineda tingimuste täitmisele ja nõuda, et demokratiseeruks Türgi ühiskond. Teil on tegemist üsna salakavalate ähm, valitsejatega, kes võivad võtta endale kohustusi, aga samas mitte neid täita. peamised tingimused, ähm, mida esitada Türkmenistani režiimil, on järgmised kohe tuleb vabastada kõik süümevangid, keda tunnustab rahvusvaheline üldsus. kõik poliitilised vangid tuleb ka vabastada, lõpetada repressioonid kodanikuühiskonna vastu, likvideerida kõik nimekirjad, millega ei lubata välja sõita Türkmenistanis, neid on viisteist tuhat inimest, kes seal nimekirjades on, ning nõuda, et Türkmenistan hakkaks registreerima vabaühendusi äh, kui need tingimused täidetakse, siis mm, ei saa olla mingisuguseid takistusi koostöö arendamisele Türkmenistaniga. ja veel tahaksin paluda, et parlamendi liikmed pööraksid tähelepanu seadusetusele, mis valitseb Türkmenistanis. seal eksisteerib lausa kontsentratsioonilaager, vangilaager ja miks ma räägin siin kontsentratsioonilaagrist, nimelt selle vangla vangid ei tohi eh, mitte ainult sugulastega kohtuda, vaid isegi advokaatidega kohtuda. see on ju täielik laager. nii et need, kes külastavad Türkmenistani, palun tõstatage küsimus valitsusega eh, selle vangla olukorrast, mis tõesti oma struktuurilt on kontsentratsioonilaager. ja lõpetuseks, arvestades, et siin on väga palju aega meil, väga vähe aega, eh, tahan öelda, et te kuulaksite nende emade need emad ära, kelle pojad on seal vangilaagris, et te kuulaksite neid emasid, kelle lapsed on hukkunud narkootikumide tõttu, sest narkomaania Türkmenistanis on patronaaži all ja seda patroneerib Türgi valitsus täiesti teadlikult kui me räägime heroiini kulgemisest Tadžikistani kaudu, siis kas kottides või eestlite abil tuuakse tohututes kogustes tonnidena mm, neid narkootikume Türkmenistani sisse ja seda patroneerib valitsus praeguses tänapäeva maailmas Euroopa Liidu passiivne seisukoht, rahvusvahelise üldsuse passiivne seisukoht mm, ei aita meid see režiim ei tohi jätkuda ja enne kui te võtate vastu mingisuguse otsuse Türkmenistani ka kohta, palun nõudke, et nad täidaksid ära eeltingimused. ja alles siis saab hakata otsustama, kas arendada Türkmenistaniga suhteid või mitte ja tahan teid hoiatada. nimelt uus kontseptsioon demokraatia majanduse kaudu, selline kontseptsioon on sündinud, aga mitte ükski režiim ei muutu demokraatlikuks, kui temaga majandust arendada see ei ole kuskil nii toimunud, see lihtsalt on eh, mõnede Euroopa Liidu rühmituste omakasupüüdlikes huvides seda majandussuhteid arendada nendega. Eh, ja mõelge palun selle peale. tänan. nii, grazie eh,, signor Mavedo La.... aitäh Äh, nüüd äh, Veronique Sente äh, Goldstone, kes esindab Human Rights Watchi. ja see on organisatsioon, millega me oleme väga tuttavad tänu nende teistele sõnavõttudele, mis neil on olnud meie komisjoni ees. tema räägib meile inimõigustest Türkmenistanis ning ka režiimi kaasatusest erinevatesse rahvusvahelistesse üksustesse aitäh ja kui te nagu teisedki suudaksite viie minutiga piirduda, siis oleks väga meeldiv. aitäh, härra esimees, austatud delegaadid, mul on väga hea meel siin olla ning äh, tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele kirjalikule avaldusele, mis Human Rights Watch tegi Türkmenistani kohta selle puhul, et välisasjade komisjon äh, sinna riiki visiidile läheb, nii et ma ei hakka oma lühikest kõneaega kulutama siin selleks, et hakata andma ülevaadet inimõiguste olukorrast, ka seda ka seetõttu, et minu kolleegid äh, äh, on andnud äh, väga selge sõnumi selle kohta, kui kohutav on inimõiguste olukord seal riigis. üritan lihtsalt need punktid ühendada, kohutav olukord Türkmenistanis ning Euroopa Liidu poliitika Türkmenistanis ning Euroopa Parlamendi roll seda poliitikat kujundades ning ähm, jätkates sealt, mida ütles proua Haudala, Euroopa Parlamendil on nüüd võtmevõimalus kindlustada, et äh, neil on võtmeroll Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel ning et see poliitika tegelikult ka toob kaasa konkreetsed paranemised inimõiguste olukorras. meil on olukord, kus Euroopa Liit on üritanud saavutada suurendatud suhteid ühe maailma kõige opressiivsema valitsusega, ilma selleta, et tegelikult nõutaks mingisuguseid inimõiguste paranemisi vastuseks. täna on parlament olnud tegelikult ainuke Euroopa Liidu institutsioon, mis on soovinud äh, kokkulepetele ja nende inimõiguste klauslitele anda ka mingit tegelikku tähendust, nõudes, et neid eesmärke, mis on seal seatud, ka täidetaks. Neid täidetud ei ole ja ma arvan, et seda ei saa ka kuidagi küsimuse alla seada. ja hoolimata sellest äh, kiitis Euroopa Parlament IDA heaks aastal kaks tuhat üheksa, väljendades lootust, et see IDA oleks äh, sti-, reformi stiimuliks. seda lootust loomulikult täidetud ei ole ja selleks, et Euroopa Parlamendi heakskiitu ITA-le võita aastal kaks tuhat üheksa, lubasid komisjon ja nõukogu parlamendile, et nad edendavad konkreetseid progresse inimõiguste valdkonnas, kaasa arvatud nendes valdkondades, mis olid Euroopa Parlamendi eesmärkides teel partnerluskoostöö kokkuleppe sõlmimisel, aga tegelikult ei ole mingeid tõendeid, et nõukogu komisjon või nüüd välisteenindus oleks mingisuguseid samme võtnud selleks, et sellist progressi edendada ehk siis meil on A valitsus, mis ei ole näidanud üles mingisugust reformi tahet ning B Euroopa Liit, kes ei ole tegelikult teinud mingisuguseid tõelisi samme selleks, et reforme, reformidele survestada. aga resolutsiooni ettepanek, nii nagu ta siin komisjonis varem selle aasta alguses vastu võeti, kiitis heaks koostöökokkuleppe koos inimõiguste monitooringumehhanismiga ning sellega kaasas käiva korraldusega, aga nagu proua Haudala juba mainis, siis Euroopa välisteenistus on teinud selgeks, et sellist mehhanismi ei ole. selle kinnitas üle ka äh, veel üks Euroopa välisteenistuse esindaja eile, eilsel Kesk-Aasia delegatsiooni kohtumisel. see muudab fundamentaalselt seda alust, äh, millisena äh, see resolutsiooni ettepanek siin komisjonis vastu võeti. välisteenistuses ei ole senini suutnud ka vastata teistele võtmeküsimustele, mis samal ajal esitati, ehk siis hinnata seda mõju, mis ITA-l on olnud inimõigustele Türkmenistanis, see on võtmetähtsusega, sest parlamendi heakskiidu eeltingimus oli ootus, et see toob endaga kaasa ka reforme. nii et äh, praegune kuulamine ning komisjoni tulev visiit on olulised võimalused tõsiselt üle mõelda ja hinnata inimõiguste olukorda äh, Türkmenistanis, mis on endiselt kohutavad. see on võimalus ka selleks, et tõsiselt üle mõelda milline on Türkmenistani ametivõimude poliitiline tahe reformideks ja me ei ole näinud, et üldse midagi sellist oleks ja Euroopa Liidu kavatsust tõesti edendada ka inimõiguste olukorda osana oma sekkumisest seal ja ka sellest mingeid tõendeid ei ole. ja me saame siin ka mõelda selle üle, milliseid õppetunde me oleme saanud Euroopa Liidu sekkumisest muudes maailma osades, kaasa arvatud Lähis-Idas, ning äh, mõelda selle üle, kuidas oleks Türkmenistani võimalik neid rakendada. sarnasused on üsna märkimisväärsed ja komisjon äh, peab nüüd üle mõtlema öö, äh, oma ebaõnnestunud poliitika Lähis-Ida kontekstis, aga me ei tohiks äh, sellega piirduda, me peaksime kaugenema Lähis-Ida piirkonnast äh, ning vaatama, kuidas Euroopa Liit suhtleb teiste valitsustega, sellistega nagu Türkmenistan, kus strateegilistel huvidel on äh, lubatud inimõigusküsimustes tähtsamaks saada. Euroopa Liit ei peaks neid nägema, neid valikuid nägema kui teineteist välistavaid eilsel kohtumisel välisteenistus tõstatas olulise punkti, mida tahaksin rõhutada, sest et see tegelikult eitab äh, üldist argumenti robustsema inimõiguste poliitika osas. ta ütles, et Türkmenistani valitsus on näidanud üles selget avatust ning huvi Euroopa Liiduga suhtlemise edendamiseks. see ei taha piirduda oma suhetes ainult Venemaa ja Hiinaga ja see on ka täpselt see, mida Human Rights Watch on kogu aeg öelnud. ehk, äh, ehk see suhe ei ole mitte ainult selline, mis täidab Euroopa Liidu strateegilise huve, vaid see on suhe, mida Türkmenistani valitsus tegelikult ka ise tahab ja see annab Euroopa Liidule märkimisväärset läbirääkimisjõu ja Euroopa Liit oleks seda, peaks seda ka ära kasutama. ning äh, selle jõu kasutamine tähendab seda, et me ei anna partnerluskoostöö kokkulepet lihtsalt ära, vaid äh, kasutame seda teed selle kokkuleppeni selleks, et edendada ka inimõigusi see tähendab seda, et me nõuame, et inimõiguste olukord paraneks enne, kui kokkulepe sõlmitakse. aitäh, äh, proua Koltson. Teie sõnavõtt lõppes, jah, <laughs> vabandust, aga äh, anname teile võimaluse hiljem veel sõna võtta, aga enne kui nüüd annan sõna kolleegidele, tahaksin Eh, pöörduda proua Fischera poole EAS-ist, e eh, kellel ehk on ka paar punkti, mida ta tahab tõstatada tausta kohta, palun. aitäh, härra esimees, tere hommikust! paar sõna, ma tean, et ka minul on ajalised piirangud ning äh, alustuseks tahaksin tervitada neid sõnavõtte, mille varasemad kõnelejad tegid. me kindlasti hindame suuresti seda, millist tööd on vabaühendused teinud seal riigis, seal piirkonnas ning saame aru ka nendest suurtest väljakutsetest, mis nende ees on ma arvan, et siin oleme me täielikult ühel nõul, et olu-, inimõiguste olukord Türkmenistanis on murettekitav see on murettekitav ka teiste riikide puhul Kesk-Aasias ning Euroopa Liit on inimõigused seadnud oma suhete südamesse nende riikidega, inimõigused on Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia oluliseks elemendiks. Äh, pärast seda, kui strateegia aastal kaks tuhat seitse vastu võeti, peame me nüüd regulaarset inimõiguste dialoogi, mis võimaldavad iga-aastaselt meil suhelda kõigi nende riikidega, kaasa arvatud Türkmenistaniga, üsna minu arvates otsekoheselt ja otseselt. diskussioonid on loomulikult keerukad, aga me oleme saanud nendega suhelda, küsida nende käest küsimusi äh, ning suhelda terve rea ametivõimudega Türkmeni poolel ja me oleme selle käigus arendanud dialoogi ka kodanikuühiskonnaga, kas siis tänase paneeli liikmetega, kellega me aktiivselt konsulteerime ette valmistades seda dialoogi, aga siin tahaksin rõhutada ühte asja. et äh, meie diskussioon Türkmeni ametivõimudega inimõiguste küsimusel ei, ei ole piiratud nende dialoogidega. me teeme poliitilisi otsuseid kõigil tasanditel, kõigi meie vastaspoolte osas, kõige viimane kord oli see äh, Euroopa Liidu äh, ministrite kohtumine Taškendis, kus me tõstatasime terve rea inimõiguste küsimusi, kaasa arvatud need, mida Euroopa Parlament korduvalt rõhutanud on äh, konkreetsete mureküsimustena usume kindlalt, et selliste riikide puhul nagu Türkmenistan ja siin jällegi tahaksin täielikult nõustuda sellega, mida öeldi varem, mis puudutab seda, et inimõiguste olukord on keerukas. meie usume aktiivsesse suhtlusse, me ei usu, et oleks võimalik äh, lühikeses perspektiivis mingit progressi saavutada, tegemist on pika protsessiga Äh, ja mida rohkem me suhtleme selle, seda paremas positsioonis me oleme selleks, et äh, üritada survestada reformidele. ning see on ka põhjus, miks me väga loodame, et partnerluskoostöö kokkulepe jõustuks nii kiiresti kui võimalik. see partnerluskoostöö kokkulepe võimaldaks äh, meile uusi vahendeid, mitte ainult raamistikku, vaid uued suhtlusvahendid, kaasa arvatud võimalus parlamendile, loodaks parlamentaarne komisjon ning see võimaldaks teil Äh, vahetada infot äh, ning pidada diskussioone. partnerluskoostöö kokkulepe äh, proua Haudala mainis ka meie viimatisi diskussioone siin selle monitooringumehhanismi osas, seda ma kordama ei hakka, aga selle kokkuleppega seoses oleks võimalik saavutada ka õige läbirääkimiste positsioon, nii nagu meil on kõigi teiste Kesk-Aasia riikidega. ja lõpetuseks äh, rõhutaksin, kuivõrd oluline on siin Euroopa Parlamendi roll meil on suureks kergenduseks kuulda, et Euroopa Parlamendi visiit Türkmenistani leiab aset ja me väga ootame äh, selle visiidi tulemusi, me tahame kuulata teie äh, tähelepanekuid ning kommentaare selle missiooni koha pealt ning lõpetuseks tahan tänada vabaühendusi, mis ja isikuid, kes siin kohal on, neil on äärmiselt oluline roll sel-, mängida selles, et me mõistaksime olukorda paremini ning äh, hea meelega ootan meie edasist koostööd siin. Grazie, doktor Fischer, passiamo al ehm, nostro dibattito. suur tänu ja nüüd tuleme meie arutelu juurde kõigepealt võib-olla härra Pöttering, kunagine parlamendi president. jah, suur tänu, härra esimees. mina tahaksin avaldada oma tunnustust äh, nii Fahri Patsullinile kui ka Vjatšeslav Mitellevile, aga ka meie äh, Rootsi külalisele Veronika Sandekolstemile ja kui nüüd mõelda, et härra Patullin on eksiilis äh, Austrias ja tema kolleeg Hollandis, siis me tegelikult teame, kui suured olid nende kannatused, kui nad pidid oma koduriigist lahkuma ainult vabaduse pärast. tahaksin teha ühe lühikese märkuse stabiilsuse kohta. meil Euroopa Liidus ja tegelikult maailmas üldse tuuakse põhjenduseks välja stabiilsus ja öeldakse, et kui on stabiilsus olemas, siis pole vaja nii täpselt vaadata, milline on lugu inimõigustega ja tegelikult juba totalitaarse kommunismi ajastul see stabiilsuse mõiste oli väga vale mõiste, sellepärast et stabiilsust äh, saavutatakse nende kulul, kes ei saa elada vabaduses nii et sellepärast meie jaoks kuulub stabiilsuse alla ka inimõigused, vabadused, demokraatia äh, kui ei ole demokraatiat, vabadust, õigusriiki, ei ole võimalik saavutada ka stabiilsust, siis võib rääkida seal pigem surnuaial valitsevast rahust, aga mitte stabiilsusest äh, ja vabadusest inimeste jaoks. suur tänu, härra Pöttering ja nüüd härra Pelder, kaks minutit, palun. ja suur tänu, härra esimees. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ma istun siin saali keskel, ütleb härra Pelder. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele selle informatsiooni eest, mis osaliselt oli ka šokeeriv. on šokeeriv kuulata, kuulda, et poliitikud pannakse hullumajja ja poliitiline psühhiaatria, see on midagi, mille puhul me oleme tõesti väga palju õudseid lugusid kuulnud eh, nii Nõukogude Liidust kui ka Hiinast ja ka teistest riikidest. tahtsin esitada küsimuse selle kohta, kuidas näeb olukord välja religioonivabadusega. siin oli üks sihtasutus, mis on ühenduses Türkmenistani kogukondadega ja ma kuulsin, et registreerimata baptistide olukord on väga halb, neid kiusatakse taga Nad peavad kohtuma öö, äh, salaja, tihti öösiti, neil ei ole võimalik oma lapsi ristida ja nii edasi. siin räägiti Türkmenistani pealinnas Vene ortodoksi katedraali ehitamisest. nüüd kolmteist aastat pidadi, peeti läbirääkimisi selleks, et katoliku kirikut registreerida, aga need registreerimata usukogukonnad, neid karistatakse vastavalt karistusseadustikule samal ajal aga väidetakse, et usuvabadus on tagatud sellepärast, et nad võivad vabalt jumalateenistusi pidada. nii et on üha rohkem repressioone, eriti mis puudutab usuvabadust ja tahaksingi teada, kas te oskate midagi selle kohta öelda. ja siis tahtsin veel öelda, et kahekümnendal jaanuaril oli Tukmenapatis kohtumine, üle kahekümne inimese vangistati seal neile määrati rahatrahvid enne, kui nad uuesti vabastati. ehk et olukord on tõesti väga halb ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad midagi tegema Türkmeeni kodanike põhiõiguste tagamiseks. ehk et oskate meile midagi rääkida religioonivabadusest? suur tänu! suur tänu, härra Pelder ja nüüd härra Paletskis, kaks minutit, palun, kui võimalik. <clears throat> suur tänu! svarbius dalykus apie šalį. jah, suur tänu. me kuulsime tõesti väga tähtsaid asju eriti mis puudutab seda riiki, tegemist on erilise riigiga. eriti just äh, endised Nõukogude Liidu riigid äh, on meie huvi keskmes ja me teame, et Türkmenistanil oli Nõukogude Liidu ajal väga palju privileege. seal on levinud isikukultus ja pärast presidendi surma me lootsime, et olukord muutub paremaks, kuid kahjuks ei ole mitte midagi paranenud. ja nüüd tuleb meil valida kahe halva asja vahel me kas ei sõlmi partnerluslepingut või me siiski teeme seda. ma olen selle poolt, et me kahest halvast asjast peaksime siiski parema valima, ehk et lepingule alla kirjutama, sellepärast et selle lepinguga saame me meetmeid selleks, et ka seal kohapeal tegutseda. Venemaa, Iraan, Türgi, Hiina, need on sealses piirkonnas kõige tähtsamad toimijad. tegemist ei ole jällegi demokraatlike riikidega jah, võib-olla Türgi võiks välja arvata sellest nimekirjast. millise riigi osas on teie lootused demokratiseerimise osas kõige suuremad ja milline nendest riikidest kõige rohkem mõjutab Türkmenistani? suur tänu. Kelam, palun. president uh,, I think uh, eh, kolleeg suur tänu, härra esimees, ma arvan, et kolleeg Haudala tegi väga hea sissejuhatuse ning ma tahaksin ka kõiki Türkmenistani esindajaid tänada selle väga väärtusliku informatsiooni eest. me teame, mida komisjon on öelnud, me tunneme seda lähenemist, mida rohkem me oleme kaasatud, seda rohkem saame me olukorda mõjutada. mulle tundub, et need on siiski soovunelmad ja see kõik toimub inimõiguste kulul. vangistatud inimesed ei saa oodata aastaid, et äkki režiim vahetub. ja ma arvan, et me võime olla nõus härra Mamedoviga, et ei ole võimalik repressiivset režiimi muuta ainult kaubandussuhete kaudu proua Kotston ütles, et Euroopa Liidul on võimalik seda olukorda mõjutada. kui me äh, seame peale tingimused, siis me äh, saame ka teatud määral seda olukorda mõjutada, kuid tegelikult kõige peab see režiim meile siis, meid kõigepealt siiski veenma selles, et muutuseid on ka tulemas. suur tänu, härra Kelam ja nüüd äh, kolleeg Nikolai, palun kaks minutit, kui võimalik. Äh, suur tänu, härra esimees ma tahaksin seda algatust tervitada, sellepärast et äh, seega, sellega on meil võimalik näidata, kui tähtsad on inimõigused Euroopa Parlamendi jaoks. tahaksin mõlemat Äh, inimõigustest võitlejat tervitada siin. Nad on tõesti väga palju ära teinud inimõiguste jaoks äh, Türkmenistanis, kuid kahjuks pidid nad oma koduriigist lahkuma. sellegipoolest on nad meie toetuse oma tegevuse eest ära teeninud. kogu selle tegevuse eest, mida nad on äh, juba minevikus teinud. härra Mamedov, teie juhite tsiviildemokraatlikku liitu ähm, Türkmenistanis, äh, inimõiguste organisatsiooni. Te töötate eksiilis ja oma organisatsiooniga võitlete te oma koduriigi tuleviku eest ja ma arvan, et teie organisatsioon on meie toetuse ära teeninud see, mida te siin ütlesite, meenutas mulle minu enda minevikku, mina tulen ka kuna, mina olen ka pärit kunagisest äh, Ehm, nõukogude mõju all olnud äh, riigist. ma kuni üheksakümnendate aastate alguseni nägin, millised olid need äh, nõukogulikud meetmed ja meie siin ähm, järgmisel nädalal, kui läheme kohale, peame tõesti tõstatama ka kõik need küsimused, millest rääkisid meie külalised. me peame selle informatsiooni edasi andma Türkmenistani valitsusele, kellega me seal ju soovime kohtuda. võib-olla oleks seda võimalik vaadata kui inimõiguste dialoogi esimest verstaposti ja üks meie kolleegidest ütles, et ÜRO tegi suure vea. nimelt, kui äh, ÜRO ja selle eristruktuuridega alustati inimõiguste olukorra parandamist, äh, siis tehti suur viga. kas teie leiate, et rahvusvaheline boikott Türkmenistanile äh, ja sinna oleks siis ka Euroopa Liit ja ÜRO kaasa arvatud, kas selline rahvusvaheline boikott äh, võiks äh, sundida Türkmenistani valitsust reforme läbi viima, te ütlesite, et mingid seadused on juba vastu võetud. kas selline lähenemine oleks, kas sellisest lähenemisest oleks teie arvates kasu? suur tänu, härra Nikolai ja nüüd proua Koomes, palun kaks minutit Is... mina olen delegatsioonis, mis läheb järgmisel nädalal Turkmenistani ja ma näen, et tõesti on suur lõhe eh, nende, selle vahel, mida räägib proua Koltson inimõiguste olukorra kohta ja selle vahel, mida eh, kasutavad talituste esindajad, nemad ütlevad, et olukord on murettekitav, selline sõnakasutus. nüüd palun meie talituste teenistuste esindajatele öelda, kui eh, me peame dialoogi, siis võib-olla eh, te ikkagi ütlete, me ju öelge üks asi, kus on edasiliikumine toimunud, üks asi, mis on reaalselt ära tehtud, kas mõni vang on vabastatud, üks väike konkreetne asi. palun tooge meile selline näide, et siis me eh, näeksime, et partnerlus- ja koostöölepingust ka midagi kasu hakkab olema. ja veel, ma palun, et meie eh, külalised, kui te olete ühenduses oma inimestega organisatsioonides välismaal, kas te saate eh, legaalselt seda teha sõprade, kaaslaste kaudu riigis tegutseda, nendeni jõuda või kuidas? ja nüüd see boikoti küsimus ka, mind huvitab, kas see oleks tõhus? mida teie arvate? kas Euroopa Liit saab kasutada ka sellist hooba? Eh, ma tänan, proua Gomes. nüüd tagasi meie külaliste juurde samas järjekorras, viis minutit on igal külalisel aega vastamaks nendele küsimustele, mis olid just eh, nende arvates neile suunatud. härra Tuhpatullin kõigepealt. ja siis te. ma tänan huvi eest ja tänan ka küsimuste eest. kõik sai alguse sellest, et kas pidada režiimi Türkmenistani stabiilseks. Te kõik teate suurepäraselt, et vaid mõned kuud tagasi, kaks-kolm kuud tagasi olukord Põhja-Aafrikas samuti näis olevat stabiilne. loeti stabiilseks, sest seal olid nii enam-vähem normaalsed seadused ja miski asi ei prognoosinud, mis tulema hakkab ja Türkmenistanis on olukord üsna sarnane, see niinimetatud stabiilsus ja ka seadused nagu on, aga ma ütlesin, et neid seadusi ei järgita. aga narkomaania vallas, nagu minu kolleeg Vjatšeslav Mahmedov ütles, on tohutu probleem ja tööpuudus meie andmetel kuuskümmend protsenti täisealisest elanikkonnast ei suuda tööd leida jah, meil on sidemed Türkmenistaniga me saame teostada seiret seetõttu ja saame oma veebilehel informatsiooni Türkmenistani kohta avaldada, sest meil on olemas sidemed oma kolleegide ja sõpradega seal. ma saan väga palju kirju e, e, turkmeenidelt, kes on väga täis mm, meelehärmi ja küsivad, millal meil Türkmenistanis revolutsioon toimub. nii et ma tahan teile öelda, kui teie lähete nüüd Türkmenistani, tehke ettepanek et kui nad edaspidigi üritavad konserveerida olukorda lootuses, et mitte midagi ei toimu, siis kõik toimub isevoolu teed ilma liidrite ja välismõjudeta ikkagi. tegemist on sellise katlaga, mis plahvatab ühel hetkel tahtmatult ja see saab olema väga halb nii Euroopa Liidule kui ka Türkmenistanile. nii et Eh, midagi tõsist neilt oodata ei ole, jah, neil on eh, seadused, mitte halvad seadused põhimõtteliselt, aga lihtsalt on vaja, et võimud ka täidaksid neid seadusi, see on üks aspekt. nüüd, mis puudutab religioosset vabadust, usuvabadust, tõepoolest eh, rikutakse neid vabadusi, väga suur probleem on religioossetel vähemustel, kes üritavad näiteks kirjandust toimetada Türkmenistanis, see on lausa keelatud. keelatud on teha koostööd usuorganisatsioonidega, kellel ei ole juriidilist registreerimist toimunud, aga isegi need, mis on registreeritud, on pidevalt surve all. ma tean, et islami aktivistidel on samasugused probleemid, ma ei toonud siin näiteid selle kohta, kuidas väga palju islami aktiviste on heidetud vanglatesse ja nad surevad seal lausa perekondadega, perekondade kaupa arreteeritakse neid, väga palju näiteid on selle kohta tuua, mul lihtsalt ei olnud aega neid kõiki nimetada. nüüd eh, kui Euroopa Liit sõlmib lepingu Türkmenistanile, et siis Türkmenistan võtab omale kohast, kohustusi. Eh, Türkmenistan on OSCE liige ja tal on juba kohustused ka inimõiguste vallas, aga nende kohustuste täitmisega paraku on probleeme, mitte kunagi ei ole Türkmenistan ühtegi kohustust täitnud ega täida ka praegu. nüüd, mis puudutab suhtlemist rahvaga, jah, kolleegidega me suhtleme erinevate programmide kaudu, mis lubab meil mm, šifreerida oma kirjavahetuse, aga oma sugulastega me peame telefoni teel suhtlema, ma ei saa oma emale rääkida südamelt ära seda, mida mina tahan talle öelda, ega tema mulle. nii et olukord on üsna keeruline. ma üritasin ema eest varjata seda informatsiooni, et äh, Türkmenistani võimud tahavad äh, korraldada kallaletungi minu isikule, aga ta siiski, mu ema kuulis sellest ja nüüd ma tänan proua äh, Hassit Äh, aga Türkmenistani võimud ei suuda äh, ühtegi probleemi lahendada ning selle asemel avaldavad survet äh, ja varjavad probleeme. ja kui keegi avaldab neid probleeme, siis ta kannatab selle tõttu. nii et OSCE ei saa monitooringut Ashabaris korraldada, ainult mingid seminarid korraldab, koolitus korraldab. Ähm, Türkmenistani ametivõimed kardavad sellist monitooringut, punane rist on üritanud juba aastaid pääseda Türkmenistani vanglatesse, aga neil on keelatud sinna pääs. Nad ei saa isegi vaatamas seal käia, mis toimub. nii et Türkmenistani ametivõimud üritavad kõike varjata ja see räägib sellest, et olukord on väga halb Türkmenistani kuningriigis ning palun lähtkuge sellest. Grazie, eh, doktor Tugbatulin, eh, doktor Mamedov, lei Eh, doktor Mahmedov, palun. Э, kõigepealt ma tahan tänada siinseid saadikuid nende märkuste eest, mis te tegite vastuseks meie sõnavõttudele. Eh, siin tõstatati tähtsaid küsimusi, kõigepealt meie suhtlemine meie eh, aktivistidega Türkmenistani sees. jah, teile ei tule üllatusena see, et Türkmenistan ei ole see riik, kuhu saab lihtsalt helistada, võtta telefoni tori toru ja helistada ja arutada kolleegiga seal, kuidas tegutseda ja arutada probleeme. kogu meie suhtlemine aktivistidega Türkmenistanis põhineb eh, šifreeritud informatsioonil. meie mm, liit eh, eh, viib läbi programmi, kus õpetab inimõiguslasi, kuidas ohutult informatsiooni edastada. Need on need mehhanismid, mis me töötasime välja juba olles eh, Türkmenistanis ja nüüd me kasutame seda, et suhelda oma aktivistidega kes Türkmenistanis endiselt on. näiteks teil on võib-olla paradoksaalne see, aga näiteks selleks, et Türkmenistanist eh, välja tuua aktivist, kuulub meil kaks kuud tööd näiteks, et toimetada ta Venemaale, eh, peame korraldama kas sugulaste küllakutse või loomalegendi, et ta läheb kuhugi sünnipäevale või pulma väljaspool Türkmenistani. selleks, et ta toimetada Moskvasse, kulub väga palju aega ja siin ma pean silmas, kui sugulased on kuskil näiteks Venemaa territooriumil, nii me ühe, oleme ühenduses oma aktivistidega, kõik see on väga keeruline, sest otsekõne sellele aktivistile võib tähendada seda, et talle hakatakse kohe kohaldama repressioone. Valeri Pall, kes mõisteti süüdi ja aasta pärast vabastati. repressiooni põhjuseks oli lihtsalt tavaline telefonikõne tal paluti informatsiooni edastada, seda tehti, aga seda tehti ebakorrektselt, ta selle eest paigutati vanglasse, aasta pärast saime ta äh, rahvusvahelise surve abil vabastada, aga endiselt äh, on ta täiesti töövõimetuses, ta väljus vanglast invaliidina. härra Fischera kutsus meid üles koostööle ja küsis boikoti kohta. kallid saadikud, ma tahan teid veel kord üles kutsuda järgmisele, palun ärge korrake neid vigu, mida tegid teie diplomaadid ja kolleegid, kes töötavad ÜRO-s. üheksakümne viiendal aastal täiesti ilma arutamata Türkmenistani küsimust võeti vastu resolutsioon ja tunnustati Türkmenistani neutraalsust. rahvusvaheline üldsus ulatas abikäe sellele režiimile ega mõelnud selle üle, kas režiim hakkab täitma omale võetud kohustusi või mitte. see tee ei vii mujale kui tupikusse viimase viieteist aasta jooksul selle poliitika tõttu, selle koostööpoliitika tõttu ja lootuse tõttu, et see koostöö demokratiseerib Türkmenistani ühiskonna, on tulemuseks olnud hoopis vastupidine pilt. Türkmenistanis sündis üks kõige repressiivsemaid riike maailmas tänapäeval, nii et sellepärast teen ettepaneku. Eh, on ammendunud koostöövahendid, lähme üle eh, tõesti eeltingimuste seadmise poliitikale ja Türkmenistan peab nad tingimusteta täitma. ainult pärast seda, kui need tingimused on täidetud, saab tõesti äh, teha järelduse, et riik on täis otsustavust asuda end demokratiseerima. kui nii ei toimu, siis palun ärge korrake oma äh, kolleegide vigu viisteist, kuusteist aastat tagasi. mitte mingi majanduslik koostöö, härra Fischera ütles, et see võib-olla äh, toob kaasa uued mehhanismid, ei see loob hoopis võimaluse arutelusid pidada ja mitte efektiivseid arutelusid pidada Türkmenistani valitsusega äh, inimõiguste parandamise üle see režiim, mis praegu on võimul Türkmenistanil, võib lõputult sel teemal heietada, aga olukord paremaks ei muutu. uskuge mind, teil on tegemist väga jäiga, pragmaatilise, küünilise režiimiga, mis võib teid lõputult petta ilma midagi tegemata. sisuliselt te pakute talle sellise mugava koos eksisteerimise vormi režiimiga, tuleme kokku, istume maha, arutame, meie kutsume teid üles, teie lubate ja lõppkokkuvõttes midagi ei toimu, kellel on see kasulik, ennekõike sellele režiimile loomulikult ja Euroopa Parlament, kui ta läheb sellise kokkulepluse poliitikale selle režiimiga, näitab oma nõrkust ja sisuliselt tuleb vastu ja etendab seda rolli, mida Türkmenistani repressiivne režiim Euroopa Parlamendil on välja pakkunud. Te mõistate, millest ma räägin? palun, kutsun teid üles veel kord, kuulake neid emasid, kelle sõnad on nendes vanglates, kuulake neid emasid, kelle lapsed on surnud narkomaania tõttu ja ka põhjustel, et nad ei saa riigist lahkuda, et ravida oma lapsi, sest nad on mustas nimekirjas, tohi riigist lahkuda. see on täiesti äh, väljapääsuta äh, poliitika. majanduskoostööd sellise režiimiga nagu Türkmenistanis, nagu äh, Birmas, nagu Mugabega, koostööd teha ei tohi. Mugabega jah, võib ka majanduskoostööd edendada, aga Robert Mugabe jääb Robert Mugabeks. ja sama lugu Ber-, Mahdi Muhamedoviga. see on totalitaarne režiim, mis ei muutu ja ainult kodanikuühiskonda edendades ja äh, tugevalt toetades on võimalik muuta olukorda Türgmenistanis. tänan. Äh, suur tänu, härra Meedav ja nüüd härra Koolstrom, palun, kui võimalik, siis viis minutit jah, suur tänu ka mina tahtsin tänada teid nende suurepäraste küsimuste eest, need olid väga täpsed ja mõned vastused. kõigepealt tahtsin selgitada, et Human Rights Watch ei ole kaasatuse vastu, me ei ole ka isolatsiooni poolt, kuid mida meie soovime, on see, et me tõesti toetaksime konkreetseid nähtavaid muudatusi ja meil on täiesti teistsugune lähenemine komisjoni ja ka välisteenistuse omast, mis küll tundub usuvat, uskuvat dialoogi, aga dialoogi dialoogi pärast. aga meie sellisesse lähenemisse ei usu, me kõik oleme dialoogi poolt kuid dialoog peab olema vahend konkreetse eesmärgi saavutamiseks, mitte me ei peaks dialoogi toetama dialoogi pärast ja ja teine märkus, mis puudutab äh, seda, et äh, selles pikaajalises suhtes, milles Euroopa Liit on, me ei tohiks oodata lühiajaliselt tulemusi, et me peaksime olema kannatlikud ja me ei peaks arvama, et reformid viiakse sisse üleöö. Euroopa välisteenistus võiks anda nüüd vastuse, et kui kaua te olete valmis ootama, enne kui on tulemusi näha, sest äh, kui meie oleme nüüd aastaid inimõigusi jälginud Türkmenistanis ja teistes Kesk-Aasia riikides ning repressiivsetes riikides ja meie jälgimistulemused näitavad, et tulemusi ei tule enne, kui hakatakse avaldama väljaspoolt survet nende tulemuste saavutamiseks. kui ei ole poliitilist tahet reforme läbi viia, siis on võimalik neid saavutada ainult valitsustele survet avaldades ja jällegi see küsimus, mille tõstatas härra Paletskis, et tegemist on valikuga kahe halva asja vahel, aga te ütlesite, et koostöö ja partnerluslepinguga edasiminek ja selle vastuvõtmine on parem kui mitte, sellepärast et meil on võimalik võib-olla midagi muuta meie leiame, et suhete ülevaatamist võib kasutada kui stiimulit tulemuste saavutamiseks, kuid kahjuks siiamaani me ei ole olnud edukad, Euroopa Liit ei ole tegelikult suhete ülevaatamise perspektiivi kasutanud survevahendina inimõiguste olukorra parandamiseks. jah, parlament on küll öelnud selgelt, mida peaks Türkmenistani valitsus tegema selleks, et äh, olukorda ja suhteid parandada, kuid teised Euroopa Liidu institutsioonid ei ole seda eeskuju järginud ja nad ei ole tegelikult poliitiliselt toetanud neid äh, reforminõudeid. aega on väga palju raisatud, kuid ei ole veel liiga hilja, meil tuleb tähtsad otsused vastu võtta ja küsimus on selles, et kas me anname, kas me sõlmime koostööpartnerluslepingu lihtsalt niisama, mitte midagi vastu ootamata või me kasutame seda lepingut kui präänikut ja ütleme, et on teatud muudatused inimõiguste alal, mida Euroopa Liit soovib näha enne, kui selle lepingu sõlmimisega edasi minnakse. ja see partnerlus- ja koostöölepingu, seda öeldakse, et see on vajalik ja et see annab Euroopa Liidule parema olukorra, et see on äh, uuem, parem, laiendatud meede inimõiguste alase olukorra jälgimises, kuid meie tegelikult ei saa aru, kuidas. milliseid meetmeid Euroopa Liit Äh, partnerlus- ja koostöökokkuleppe kaudu saaks. ei ole mitte midagi, mis hoiaks Euroopa Liitu tagasi nõudmaks inimõigustest kinnipidamist ja seda võiks teha väga kõrgel tasemel ja tuleks avaldada survet Türkmenistani valitsusele jah, me kuuleme küll väga palju avaldusi kahepoolsetelt kokkulepetelt, nagu see ühine pressiteade siis, kui Taškentis Euroopa Liit ja Türkmenistan kohtusid, seal on poolteist lehekülge avaldust, kus ainult kolm pool rida räägivad inimõigustest, kus räägitakse, et osalejad leiavad, et tõesti konstruktiivselt tuleb lahendada inimõiguste ja õigusriigi äh, probleemid, seda on tõesti väga vähe selleks, et julgustada inimõiguste eest võitlejaid, selleks et nad võiksid oma tööd jätkata Türkmenistanis, ükskõik, kas nad teevad seda Türkmenistanist väljaspool või ka Türkmenistanis ja siis salaja, aga see tegelikult ei anna neile mitte mingit toetust, mida neil on vaja selleks, et seda suurt tööd jätkata, mida nad teevad. nii et Euroopa Liit tõesti võiks teha rohkem, teha saab rohkem teha ja see on tõesti ajalooline võimalus minu arvates äh, selleks, et tagada teatud põhi, äh, teatud põhilised muudatused, mida on vaja inimõiguste alal. suur tänu, proua, ja ma arvan, et äh, ka välisteenistuse esindaja peaks vastama küsimustele. aitäh, härra esimees oleme erinevad kommentaarid äh, teadmiseks võtnud, vastused, küsimused, mis puudutavad religioonivabadust, on loomulikult murettekitavad ning see on ka üks neid teemasid, mille me sügavuti tõstatasime viimasel inimõiguste dialoogil ja järgmine sessioon peaks aset leidma juunis ning äh, kõik, äh, mida austatud parlamendiliige tahab meile selle kohta öelda, loomulikult me kaasame seal, vanglate tingimused on loomulikult samuti väga murettekitav teema. proua Koomese küsimus, ma arvan, et välisteenistuse liikmena ei ole minu roll siin mitte kaitsta Türkmenistani inimõiguste olukorda, vaid äh, mina olen siin selleks, et kaitsta ja arutada kaasatuse poliitikat ja siinkohal on mul hea meel näha, et Human Rights Watch samuti pooldab kaasatust ja mitte boikoteerimist või isolatsiooni. ja ma arvan, et äh, jällegi iseennast kordamata, me leiame, et äh, partnerluskoostööleping on äh, seal olemas just selleks, et aidata meil olla kaasatud. idee, mida varem mainiti, ei ole olnud eriti kaua jõus ning partnerluskoostööleppe tõesti võimaldab meil ähm, kasutada paremaid vahendeid. ja ma arvan, et siinkohal lõpetangi, aitäh. Bene, grazie onorevole Fischer. Eh, la presidente della sottocommissione. aitäh, härra Fischer. inimõiguste alamkomisjoni esinejana proua Haudala, palun. aitäh, teen väga lühidalt tahaksin väljenduda väga viisakalt, aga pean ütlema, et äh, mind üllatab äh, välisteenistuse lähenemine ning ülbus, äh, millega nad suhtuvad tõelistesse probleemidesse, mille tunnistajateks me seal riigis oleme. keegi pole öelnud, et me tahame Türkmenistani isoleerida, aga me tahame sellist kaasatuse poliitikat, millest tegelikult oleks ka midagi vahet ja ma pean kahjuks ütlema, et ma ei ole üldsegi mitte veendunud, pigem vastupidi, et välisteenistusel on ka tegelik poliitiline tahe midagi saavutada, sest see tähendaks seda, et nad peavad ohverdama mõned nendest mugavustest, millele saab loota selliste ühisseisukohtade avaldamise puhul. kordan, see institutsiooniline küsimus välisteenistuse ning parlamendi vahel on tõesti äärmiselt tõsine, sest et äh, kui on teatud õigusekspertiis, mis näitab, et parlamendi nõue monitooringu mehhanismi äh, kohta seab ohtu institutsioonilise vahel tasakaalu, siis palun näidake seda parlamendile, et me võiksime seda küsimust uurida ning sellele ka kohaselt reageerida. aitäh proua Haudale! tegemist oli tõesti äärmiselt huvitava ning kasuliku kohtumisega, tänan meie külalisi mõned nendest on äh, tulnud väga kaugelt. Äh, proua Colston tuli otse New Yorgist. Teil ei olnud loomulikult lihtne siia jõuda, aga sellest tõesti oli kasu. Äh, proua Nikolai, keda enam siin ei ole, aga ta ilmselt kogub veel informatsiooni, enne kui tema raportit plenaaris hääletama hakatakse kahekümne kuuendal äh, aprillil reisib proua Gomes ise Türkmenistani ning äh, loodetavasti tema sai samuti täna hommikul palju kasulikku informatsiooni juurde. ma arvan, et me kõik oleme nüüd targemad, kui me olime enne, kui see kuulamine algas ja aitäh, et äh, jagasite meiega oma kogemusi, andsite meile infot, kõike seda loomulikult ei olnud meeldiv kuulda Äh, härra Tohvatolli rääkis äh, probleemidest, mis tema ees on olnud, aga ma arvan, et äh, selliste ürituste kasutamine tegem-, korraldamine on kasulik, sest et see aitab kaasa inimõiguste olukorra parandamisele Türkmenistanis, aitäh ja aitäh selle eest, et meiega täna liitusite. järgmine päevakorrapunkt on kinnine koosolek, nii et palun nendel kolleegidel, nendel isikutel, kes siin ei peaks olema lahkuda, parlamendi eh, komisjoni täisliikmed eh, jäävad siia, teiste lahkumine on tõesti, kiire lahkumine on hinnatud eh, ja teeme väikse pausi, et selleks ette valmistuda. ja vahepeal, kuni